seksuaalse ahistamise ja naistevastase vägivalla lõpetamine avalikus ruumis. ja esimesena annan sõna volinikule, Progreetu, palun Uh, suur aitäh lugupeetud president austatud parlamendisaadikud ma arvan et väga oluline on see et see teema päevakorda on pandud äh, naistevastase vägivalla lõpetamine on väga oluline teema nagu te teate siis see teema on komisjoni jaoks prioriteediks ja loomulikult äh, ei äh, saa me olla nõus mitte mingisuguse vägivallaga ja ma tahaksin kohe alguses selgelt välja öelda selle et kui me räägime avaliku korra ja julgeoleku teemades, siis see ei ole tegelikult Euroopa Liidu pädevuses, vaid kuulub liikmesriikide pädevuste hulka soopõhine vägivald äh, rikub äh, ohvri äh, põhiõigusi ning see väljendab naiste ja meeste vahelist ebavõrdsust. naistevastane vägivald, kaasa arvatud seksuaalvägivald ja seksuaalne tagakiusamine on vastuvõetamatu, sõltumata sellest, kus see aset leiab, mis tahes tingimustel see aset leiab ja sõltumata ka äh, toimepanijate taustast. kõik Euroopas peavad austama seadust ning äh, järgima põhiväärtusi, väärtusi, millel Euroopa Liit tugineb. seksuaalrünnakud ja seksuaalvägivald ei ole uued või sissetoodud kuriteoliigid põhiõiguste ameti uuring näitab, et ähm, pooled naistest Euroopa Liidus on kogenud äh, seksuaalset äh, tagakiusamist. Ähm, äh, rohkem kui iga kümnes naine Euroopa Liidus on öelnud, et nad on olnud seksuaalvägivalla ohvriks ning iga kahekümnes naine on vägistatud me peame tagama, et äh, meie tänavad, äh, väljakud äh, ja jaamad, raudteejaamad oleksid naiste ja tüdrukute jaoks ohutud ja turvalised. me peame looma sellise keskkonna, kus ohvrid ei peaks kartma seksuaalset mm, kuritegu, seksuaalkuritegudest teavitamist äh, me peame tagama ka selle, et kuritegude toimepanijad antakse kohtu alla ja mõistetakse ka süüdi. Saksamaal aset leidnud äh, sündmused, mis leidsid aset kahe tuhande viieteistkümnenda aasta viimasel õhtul, on äh, tähelepanu juhtinud just seksuaalrünnakutele avalikus ruumis. me tervitame neid meetmeid, mis Saksamaal on välja pakutud selleks, et selle probleemiga tegeleda äh, on vaja tugevamaid sätteid rahvuslik riiklikesse äh, äh, kriminaalkoodeksitesse. Euroopa Nõukogu konventsioon ennetamaks ja võitlemaks naistevastase vägivalla vastu ja koduvägivalla vastu, äh, mida kutsutakse ka Istanbuli konventsiooniks, paneb paika õiguslikult siduvad standardid rahvusvahelisel tasandil äh, Äh, mille eesmärgiks on kaitsta naisi ja tüdrukuid soopõhise vägivalla eest, kaasa arvatud seksuaalse vägivalla eest ja seksuaalse mm, tagakiusamise eest komisjon äh, tegeleb praegu äh, sellega, et hinnata, kas oleks võimalik selle konventsiooniga liituda esimene konkreetne samm oli komisjonipoolne äh, teekaardi äh, avalikustamine oktoobris kaks tuhat viisteist. Äh, Euroopa Liit on võtnud vastu õiguslikke meetmeid, mis pakuvad tuge ja, ja abi ohvritele probleem on praegu selles, et, et mitte kõik seksuaalvägivalda kogenud inimesed ei anna sellest politseile teada. ohvrite õiguste direktiiv saab siinkohal olukorda muuta, sellepärast et see tugevdab liikmesriikides antavat abi ohvritele liikmesriigid peavad kohaldama ohvrite õiguste direktiivi, mis annab kuritegude ohvritele ja nende perele abi infovaldkonnas, tõlke saamise valdkonnas ja seda nii kohtueelselt kui kohtuistungi ajal Ähm, soopõhise vägivalla ohvrite ja seksuaalvägivalla ohvrite erivajadusi ähm, on ka välja toodud. Nad peaksid saama äh, spetsialistide poolset abi ja erimeetmed tuleb panna paika selleks, et kaitsta neid ohvreid edasise kahju eest kriminaalmenetluse raames. komisjon kindlasti äh, vaatab, et seda direktiivi korrektselt ja täies mahus rakendataks. me kõik teame, et seadusandlus ei äh, ole piisav Nende projektide ellurakendamine, mis tõesti mõjutavad naiste ja tüdrukute elu Euroopas, äh, mis tagavad nende õigused, on väga olulised. praegusel hetkel on kaks äh, pakkumist äh, pooleli, meil on üle kolme miljoni euro, mis on mõeldud riiklikele või riigiülestele projektidele, aitamaks vägivalla ohvreid ja meil on veel kolm miljonit eurot piiriülestele projektidele selleks, et võidelda seksuaalse tagakiusamise ja seksuaalvägivalla vägivalla vastu, mis on suunatud just naiste vastu. naiste ja meeste vaheline ebavõrdsus on üks ja naiste ja meeste vaheline võrdsus on üks Euroopa Liidu põhialustest ja me oleme pühendunud soolise võrdõiguslikkuse tagamisele, seksuaalvägivalla ja seksuaalse äh, tagakiusamise vastane võitlus on üks osa soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavast. ma tahaksin teile kinnitada, et lähiaastatel me kindlasti Mm, tagame rohkem võrdsust Euroopa Liidus. suur aitäh, ma ootan pikisilmi meie arutelu ja ma tahaksin Vera Jurova, oma kolleegi sõnumit teile edastada, tema kahetseb, et ta täna siia ei saanud tulla, sest et äh, tal oli äh, oma portfelliga seoses teisi kohustusi, aitäh. suur aitäh, lugupeetud volinik ja tahaksin kojale teada anda, et vastavalt äh, kokkuleppele poliitiliste mm, fraktsioonidega nõukogu siin arutelus ei osale. esimeseks annan sõna proua Hoolmeierile. austatud proua president, austatud volinik, kallid kolleegid Kölni sündmuste läbi on seksuaalvägivald, äh, naistevastane äh, seksuaalvalijad just äh, saanud uue dimensiooni ja seda on hakatud taas kord avalikult arutama. Kölnis olid tegude toimepanijad esmajoones just Marokost ja Alžeeriast pärit. Nemad olid need, kes naisi seksuaalselt ülitasid ja ründasid aga loomulikult ei tohi unustada ka seda, et ähm, ka näiteks diskoteekides äh, pannakse jookide sisse uimatavaid aineid ja seda viivad läbi inimesed, kes ei ole Põhja-Aafrika äh, päritolu, on ka teisi, äh, teise taustaga inimesi, kes panevad selliseid tegusid toime Äh, Saksamaal on väga oluline esmajoones äh, just äh, tegeleda uurimisega, et kindlaks määrata toimepanijad selliste kuritegude puhul ja proua Greto, te viitasite ka sellele aspektile Äh, paljude riikide seadusandluses on äh, ette nähtud see, et naised ise peavad äh, tõestama seda, mis ja kuidas aset leidis, seda tuleb siis teha enne, kui toimepanija vastutuse on võimalik võtta aga teisest küljest tuleb silmas pidada ka seda, et ei oleks selliseid valdkondi, millega me keeldume tegelemaks. Ähm, tuleb inimeste õigusi kaitsta äh, sõltumata äh, inimeste päritolust ja taustast, me peame lisaks sellele silmas pidama seda, et äh, Mm, et naised ei peaks äh, äh, ise vastutama selle eest, et nad peavad mehi endast eemal hoidma. Äh, me ei tohi lasta juhtuda sellele, et naised ei tohi enam supeltrikood kanda või miniseelikut kanda. naised ja meested on ju võrdsed, see on meie põhialuseks ja, ja, ja ja see on midagi, mida me peame naistele võimaldama ka seaduslikult, aitäh madame la présidente euh, en europe une femme sur. suur tänu äh, räägitakse et üks kolmest naisest on kogenud vägivalda euroopas vägivalla on toime pannud kas sõber partner abikaasa mitte mingi migrant kaks tuhat neliteist tegelikult ei olnud meil üldse mingit rändekriisi ja ega see naistevastane vägivald ei oodanud ka selleks, seda, et äh, rändekriis tekiks. kõiki vägivallategusid toime pannud inimesi tuleb jälitada, tuleb vastutusele võtta, olenemata päritolust ja samas seda ei saa teha mingisuguse fašistliku lähenemisega ei äh, eraelus ega, ega avalikus ruumis. Äh, stereotüüpide vastu tuleb võidelda, äh, nende kinnisideede vastu, mis arvavad, et naised peavad olema meestest sõltuvad, naised on nõrgad, mehed on aktiivsed, naised on, naised peavad alluma meestele praegu viiakse läbi uurimus, arutatakse, kui palju need stereotüübid on tegelikult meie ühiskonda mõjutanud, seetõttu ähm, koostagem pikaajaline strateegia, nii nagu täna hommikul, kui me rääkisime meeste ja naiste vahelise võrdõiguslikkuse strateegiast. järgmiseks proua Višnjevska. suur aitäh president, daamid ja härrad. Euroopa linnades leiavad aset massilised rünnakud naiste vastu, see näitab, et multikultuurne poliitika on läbi kukkunud, see ei ole mingi juhus, et Saksa politsei ei reageerinud uusaastaööl äh, vägivallale äh, mõned arvavad isegi, et ohvri ta ise põhjustanud, provotseerinud rünnakuid nende vastu. meid, meie oma kodus sunnitakse va-, käituma teiste rahvaste reeglite järgi. asepresident ähm, Timmermans rääkis, et tegemist on lihtsalt avaliku korra küsimusega, aga mina arvan, et et päris nii see ei ole. me peaksime ka e, olema oma rändepoliitika väärilised, kas te teate, milline vägivald leiab aset tegelikult põgenikekeskustes? millal me lõpetame selle jutu puhumise vägivallast, millal me alustame tegudega, nii et naised saaksid ennast turvaliselt tunda? see on tõesti hämmastav, et keegi veel tõesti läbi roosade prillide vaatab seda vägivalda. suur tänu, järgmiseks kolleeg Milnar suur aitäh, lugupeetud president, austatud volinik, austatud äh, daamid ja härrad. Äh, mulle on avaldanud mulje, et äh, see, et feministid on nüüd pead tõstmas üle kogu Euroopa ja lõpuks ometi näevad inimesed mõistvat erinevates riikides, et ei tähendab tõesti ei, aga peab siis küsima, miks Eurostati uuringu kohaselt on kakskümmend viis protsenti eurooplastest endiselt seisukohal, et miniseelikus tütarlaps äh, Äh, ise endale probleeme kaela kutsub. kahjuks on vastus vägagi lihtne, Kölni rünnakuid on kasutatud populistlikel eesmärkidel selleks, et õhutada viha pagulaste vastu. naiste õigused mängivad ainult väga väikest rolli selle kõige taustal ja seetõttu ma tahaksin tuua ühe näite. juba mitmeid aastaid on naised kurtnud äh, seksuaalrünnakute pärast äh, Oktoberfestil, aga mis sellest saanud on, ei midagi praktiliselt ja keegi ei pööra sellele tähelepanu. ja suur aitäh selle femoni-, feministliku toetuse eest, aga viimane asi, mida me praegu vajame, on ähm, oportunistlik feminism. Kölnis ähm, toimuv äh, näitab äh, jah, integratsiooni probleeme, aga äh, samas see näitab ka naiste rolli nägemust kui sellist kuritegude toimepanijaid tuleb karistada sõltumata sellest, kust nad pärit on või kes nad on. meil on vaja ühtset Euroopa-ülest raamistikku ning ka riiklikku ellurakendamist ja naistevastane vägivald on midagi, mille vastu tuleb kõikide vahenditega võidelda. jah, loomulikult on kultuurilisi erinevusi, jah, loomulikult seda ei saa eitada, kultuurilised erinevused nii Euroopa Liidu siseselt kui väljaspool Äh, tõenäosus, äh, et migrandid äh, kuriteo teemal panevad, ei ole kõrgem kui sama tõenäosus Euroopa kodanike puhul me peame äh, otsustuskindlasti tegutsema selleks, et äh, inimesi võimalikult hästi äh, integreerida. kantsler Merkel on öelnud täiesti õigesti, et kui pagulasvoogude arvud panna suhtesse Euroopa elanikkonnaga, siis me näeme tegelikult, et probleemid on täiesti lahendatavad. suur aitäh, proua Trebesius tahab teile esitada sinise kaardi küsimuse, olete te valmis vastama? palun, proua Trebesius, teil on sõna proua Melinar, te ütlesite, et kakskümmend viis prots- või, või te ütlesite pigem, et äh, kakskümmend viis protsenti äh, sakslastest leiavad ka, et äh, tütarlapsed ei peaks miniseelikuid kandma, et probleeme vältida Äh, ja et mitte pagulasi äh, provotseerida, te mainisite ka Oktoberfesti, ehkki Oktoberfesti kontekstis äh, ütles ka politseijuht ise, et ähm, on tõesti aset leidnud rünnakuid, kuid viie miljoni külastaja kontekstis on need tõesti väga vähe olnud Ähm, kuidas oleks võimalik äh, näiteks äh, lapsi ohutult kooli saata ja kuidas neid õigesti informeerida sellest, äh, mis puudutab võimalust rünnakute alla langeda? jaa, see, mida te ütlesite, ei ole tegelikult õige, mina tsiteerisin omalt poolt Eurostati uuringut, Eurostati uuringut ja see ei ole tegelikult seotud üldsegi mitte sellega, mida teie just rääkisite või millele teie vihjasite ja me tegelikult teame, et vägivald naiste vastu on olemas, aga sõltumata sellest, kes see vägivalla toime paneb, sellega tuleb tegeleda, inimesed tuleb kohtu alla anda. me ei tohiks laskuda oportunistliku feminismi lõksu, jääda selle küüsi. naiste ja meeste võrdõigus tuleb loomulikult tagada kõikidel tasanditel, aitäh. ja nüüd saab sõna proua Björk, palun. see on viktig debatt, sellepärast et alla, kes väikse upp som flicka i våra samhällen, vet hur det känns. Eh, suur tänu, tegemist on väga olulise aruteluga, kuna kõik naised ja tüdrukud on märganud, et eh, avalik julgeolek on eh, sattunud ohtu naised on kogenud seksistlikku suhtumist, nii naised kui tüdrukud. on ähm, naisi, keda on mehed ahistanud ja ahistajate seas on olnud ähm, ka eurooplasi. seksism on globaalne nähtus ja me peame tegema palju enamat selleks, et võidelda seksismi ja vägivalla vastu. kõikidel naistel peab olema õigus olema ära kuulatud politsei poolt, kui midagi on juhtunud. meil tuleb võidelda feministlikuma Euroopa eest. me ei tohi lubada paremäärmuslastel kaaperdada seda teemat selleks, et edendada oma poliitilist agendat. see on teema, mis on tegelikult seotud naistega, seksuaalsusega, õigusega kehale otsustada, teha enda eest otsuseid. me oleme kõike seda arutanud, parem pool äärmuslaste seast ei olnud toona kedagi, kes olid valmis neid küsimusi siis isegi arutama. me võitleme siin parlamendis võrdõiguslikkuse eest igal päeval. Teil on sinise kaardi küsimus, proua Višnjevskav, kas te olete nõus vastama? Teil on kolmkümmend sekundit aega kas te ei arva, et te esitate selles äh, diskussioonis äh, argumente, mis üksteist välistavad? Äh, see, mida te just ütlesite parempoolsete saadikute aadressil, ei ole Euroopa Parlamendi saadiku väärilised ja mina poliitiliselt parempoolset esindajana ei soovi selliseid asju kuulda, ma, te ju nägite eile, et ma istusin siin. ja vastus, iga kord, kui me räägime võrdõiguslikkusest ja naiste äh, õigustest, äh, siis te hääletate alati vastu, kui tegemist on äh, Äh, abortide, laste saamistega äh, kui naiste õigustega iseseisvat elu elada, te olete alati võrdõiguslikkuse vastu Euroopas ei saa öelda, et äh, te olete huvitatud naiste kaitsmisest, kui te esinete selliste rassistlike mm, sõnadega. aitäh ja nüüd saab sõna kaheks minutiks proua Randke kallid kolleegid, eh, seksuaalne vägivald eh, ükskõik kus avalikus ruumis ei ole mingi väike küsimus, ei ole nii, et inimesed räägivad sellepärast, et nad on seal natuke ärritunud. Eh, seksuaalne vägivald on tõsine probleem, millega me seisame silmitsi Euroopas. ilma sellise vägivalla lõpetamiseta ei ole võimalik saavutada täielikku võrdsust, mis on aluslepingutega ette nähtud. me peame tegema kõik selleks, et võrdsus muutuks reaalsuseks ei piisa ainult eh, teadlikkuse tõstmise kampaaniatest, kuigi ka need on mõjusad. kui me soovime naiste ja tüdrukute olukorda Euroopas paremaks muuta, siis me peame tegelema ka õiguslike küsimustega selleks, et võidelda naistevastaste, vastase vägivallaga. jah, me peame rääkima ka patriarhaalsest maskuliinsusest, me peame rääkima seda, et vabad emantsipeerunud naised peavad saama õiguse otsustada ise oma kehade üle, enda õiguste üle tegeleme, tegelegem nende probleemidega nii demokraatlikul areenil kui akadeemikute seas ja igal pool. tuleb võidelda rassistlike nähtuste vastu. Need samad mehed, kes saatsid mulle vihakõnesid, vihameile pool aastat tagasi, ähvardavad mind, et ma ei tee nüüd piisavalt, et kaitsta naisvägivalla eest. see on väga küüniline. ma olen väsinud sellest, et, et räägitakse äh, usulistest küsimustest, aga samas ei taheta anda naistele õigus, õigust otsustada oma keha üle. kui me ei võitle võrdsuse eest ja naistevastase vägivalla eest, siis, siis selleks, et me seda suudaksime teha, me peame kasutama tõesti kõiki võimalusi, mis on selleks, et selle seksistliku vägivalla vastu tõesti sellest lõplikult lahti saada. aitäh. Äh, proua Parker, palun. Euroopa Parlamendi saadikutel äh, on jah, vabadus öelda, et me peame uksed äh, lahti hoidma kõigile, aga haiget saavad tavalised inimesed ja ei ole õige öelda, et ei ole mitte mingisugust eh, seost eh, sisserände ja vägivalla vastu Kölnis. Leiburi parlamendisaadik eh, kutsus mind rassistiks, kui ma ütlesin, et rünnakute taga oli sisserändajad. kui ohvriks oleks olnud sinu tütar või ema, kas sa ka eitaksid siis, et, et midagi õudset on juhtunud? niimoodi juhtub siis, kui avada uks teistele riikidele, kultuuridele, kus naisi koheldakse teise järgu kodanikena. ja siin tuleb meil üheskoos tegutseda. Rootsi politsei ei rääkinud tõtt, ajakirjandusse ei jõudnud asi õigeaegselt ja on öeldud, et naised ise on süüdi oma käitumisega selle vägivalla välja kutsuvad. see ei ole õige, me peame eh, kaitsma kõikide kodanike eh, turvalisust ja siin ei saa varjuda poliitilise korrektsuse taha. inimestele antakse õigus äh, tulla Ühendkuningriigi ilma, et nende tausta üldse kontrollitaks. sada tuhat ebaseaduslikku sisserändajat on piiridel mõeldud aastal kinni peetud, kes on ebaseaduslikult soovinud Ühendkuningriigi tulla. see on see äh, hulk, samas äh, sajad tuhanded sisserändajate lapsed on läinud kaduma Europol on öelnud, et, et nad on sunnitud äh, orjusesse, seksuaalsesse ärakasutamisse. tegemist on organiseeritud kuriteo vormiga. paljud on langenud äh, ärakasutamise lõksu, paljud on uppunud Vahemerel. selle tagajärjel satuvad äh, Euroopa naised ja tüdrukud ohtu ja ka need, kes otsivad turvalisust. loomulikult me peame äh, Ehm, olema avatud ja toetama neid, kes abi vajavad. Ehm, see, et me Genfi konventsiooni kvalifikatsioonidirektiivi kaudu laiendame ja võtame vastu need, kes tulevad konflikti piirkonnast, on toonud tohutud massid siia, paljud neist kuritegelike organisatsioonide abil ja neid inimkaubitsetakse ilma mingi kontrollita, puudub igasugune taustakontroll vaba liikumine on sattunud ohtu nüüd terrori, Pariisi terrorirünnakute tagajärjel. terroristid saavad vabalt liikuda Euroopas, rünnata seal, kus neile sobib, tänu Euroopa Liidule. Euroopa Liit on seadnud naised selgesse ohtu, on selge, et Euroopa ei suuda kriisiga toime tulla. me peame oma piirid kontrolli alla saama selleks, et kaitsta oma inimesi proua Parker, teile soovib proua Randke esitada sinise kaardi küsimuse, kas te olete nõus vastama? ei ole nõus vastama. ma ei kuule, mida te ütlete. proua Parker ütleb, et ta ei ole nõus vastama. järgmine kõneleja on Vicky Maier. tal on aega üks minut. aitäh, proua juhataja. jah ma olen vihane selle Euroopa eliidi peale, kes pidevalt räägib äh, turvalisusest, kuni tõesti on äh, tegemist ohuga naistele. me näeme, et äh, see naiste ohustatus on seotud pagulastega, kes on tulnud Euroopa Liitu, tulevad testosteroonipommid, kes põlgavad naisi ja ahistavad Kölnis ja teistes linnades naisi ja vägistavad naisi. tegemist on seksuaalse džihaadiga ja see, mida me Brüsselist kuuleme, on see, et probleemiks ei ole sisseränne, vaid avalik kord. kust te võtate selle jultumuse midagi sellist väita äh, ja jätta diskussioonist välja Euroopa Liidu ja Schengeni. Schengen, Euroopa Liit ja Juncker on Euroopa avaliku korra jaoks ohuks naiste lihast, vihkajad on sisse lastud ja see võimaldab seda eh, seksuaalset džihaadi. sellise islamistliku barbaarsuse vastu on eh, lahenduseks piiride sulgemine ja deislamiseerimine. järgmisena sõna Udo Foigtil. aitäh, proua juhataja. Alice Schwarzer, naisõiguslane, nimetas eh, neid vägivallategusid läbikukkunud mitte kunagi tegelikult soovitud integratsiooni to tulemuseks. tegemist on vale tolerantsuse tulemusena. õigus on proua Schwarzeril. süüdi on need poliitikad, kes aastakümneid on avatud piiride poliitikat ja var valesti mõistetud tolerantsuse poliitikat avanud ja viiendal, neljandal märtsil proua Merkeli otsus eh, piirikontrolle mitte si sisse viia oli äh, selle kõrgpunktiks. Äh, Kölnis ja teistes Euroopa linnades juhtunu ja äh, vägivallatseja päritolu mahasalgamine ei olnud politsei süü, vaid valesti koostatud statistikate süü ning seda toetas ka valesti mõistetud poliitiline korrektsus. keda üllatab, et täna nimetatakse ajakirjandust valede ajakirjan-, ajakirjanduseks? volinik ütles ise, et kõnelejad katkestatakse. järgmine kõneleja on proua Le Grip, kellel on ka kaks minutit. proua juhataja, kui me oleme siin äh, täna kahjuks hilisel õhtul äh, koos, äh, me oleme sellega küll harjunud, kuna tegemist on naiste õiguste küsimusega ja võrdõiguslikkuse küsimusega, siis me täna arutame jälle naistevastast vägivalda, seksuaalset ahistamist naiste suhtes, see ei ole ähm, siin sellepärast, et me lihtsalt kord aastas seda teeme, õigusega siis, äh, kui on rahvusvaheline naistevastase äh, vägivalla, mm, naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev, vaid sellepärast, et tegemist on väga markantse äh, aktuaalse teemaga, see on saatnud šokilaine mitte üle kogu Saksamaa, vaid üle kogu Euroopa Liidu äh, tegemist on tõesti olnud massilise vägivallaga, massilise seksuaalse ahistamisega, mis toimus Kölnis ja teistes Saksa linnades kolmekümne esimese eh, jaanuari õht-, detsembri õhtul. see massiline vägivald, see tohutult vägivaldne avaliku ruumi hõimamine oli esmakordne. loomulikult seksuaalsel ahistamisel ei ole mingit värvi, rassi, sest vägivald algab ju kor-, perevägivallaga, need on sellised äh, probleemid, mida me siin pidevalt äh, kritiseerime äh, väga paljudes kohtades siin kojas ja eriti siis, kui novembris oli naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev, siis me samuti tegime seda väga innukalt, aga me ei saa äh, Äh, silmi kõrvale keerata, me ei saa reaalsust eitada, see, mis toimus, seda ei ole kunagi varem sellisel kujul toimunud ning Prantsuse filosoof, kõnelejad katkestatakse kahjuks. järgmine kõneleja on proua Giuffreda, kellel on aega kaks minutit. suur tänu need sündmused, mis toimusid Kölnis, on tõepoolest väga äh, tõsised, aga nad ei tohiks meid äh, viia selleni, et me anname hagu alla populistlikele argumentidele. see, mis uue aasta ajal juhtus, on üksmeelselt äh, hukka mõistetud aga tegemist on terroristliku aktiga, mis eh, peab, eh, mis on suunatud sellele, et eh, habra tasakaal, habras tasakaalu veelgi kallutada. me ei tohi käsitleda seda teemat indiskrimin-, ilma mingisuguseid piirjooni tõmbamata tegemist oli ähm, uusaasta ööl pool militaarse operatsiooniga, mis oli väga hästi ette valmistanud. tegemist oli väga meelekindla operatsiooniga ning äh, seda ei saa vaadata nagu ainult naiste vastu suunatud äh, vägivalda, see on väljakutse kogule meie äh, vabadustele. ja äh, äh, migrantide kohalolek ei aita meil kaitsta oma naisi. ei juhtu just väga sageli, et naised, meie kodanikud muutuvad avalikus ruumis vägivalla ohvriteks. me peame meeles pidama, et on tegelikult eh, ka meie hulgas väga eh, sügavalt juurdunud kultuur vaadata naist kui objekti ning me peame kasutama kõiki meetmeid selle vastu võit-, võitlemiseks. me peame võitlema selle vastu, et kedagi peetakse asjaks, et kaoks kõrkus. me peame austama naisi. aitäh ja järgmisena saab sõna Arne Keerike pooleteiseks minutiks aitäh, proua juhataja, minu meelest on vale erinevate arvamuste puhul äh, teisi kolleege rassistideks nimetada. jah, äh, proua volinik Reetu, alates äh, uusaasta ööst on Köln seksuaalse vägivalla võrdkujuks. Kölnil on oma ajalugu, seal on liiga vähe rahastatud politseid, seal on väga palju kriminaalseid rühmitusi, aga seda on kõikjal Euroopas, me kõik ei taha äh, lõpetada seksuaalset vägivalda mitte ainult avalikes ruumides, vaid Euroop-, väga paljud naised Euroopa Liidus on äh, kogenud seksuaalset vägivalda või füüsilist vägivalda, kuuskümmend kaks miljonit. Äh, iga natukese aja tagant Saksamaal vägistatakse mõni naine. külm on tõesti midagi muutnud, seksuaalrünnakud vana-aasta ööl Um, algatasid äh, sellise arutelu, mis oleks pidanud juba ammu toimuma. mul on hea meel, et meie siin Euroopa Parlamendis äh, anname äh, võimaluse seda mm, arutelu Euroopas pidada. meil on vaja korralikke fakte selleks, et äh, seda äh, arutelu pidada, meil on vaja aga ka väga korralikku õiguslikku äh, alust ja see on väga e, erinev liikmesriigiti. Saksamaal on seksuaalne ahistamine lihtsalt väärtegu, see on kuritegu ainult siis, kui naine oli abitus olukorras. E, naise vastupanu Äh, klassifitseeritakse tih-, üsna kiiresti äh, vägi, kehaliseks vägivallaks. kõnelejad katkestatakse. juhataja ütleb, et ta äh, kohtleb kõiki ühtemoodi ja tema aeg oli läbi. järgmisena saab sõna proua Becerra. suur tänu, proua juhataja. vägistajad ja eh, vägivallatsejad on kurjategijad, kes tulevad hukka mõista selle eest. ei ole oluline, kust nad pärit on. küsimus on selles, kuidas me tegutseme eh, Hollandi eesistumise ajal peaks eh, me ratifitseerima Istanbuli konventsiooni, mis on esimene dokument, mis käsitleb naistevastast vägivalda ja ma küsin eh, nõukogu käest, mida nad teevad oma eesistumise ajal, et me selle, et me selleni ka jõuame. ja ma tahaksin küsida ka komisjoni käest millised on nende instrumentide mõjud, mis me võtsime vastu aastal kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, kuidas on nende instrumentide ülevõtmisega liikmesriikide seadusandlusesse, mis toimus möödunud aastal selles vallas? aitäh, järgmisena saab pooleteiseks minutiks sõna proua Ernst kui ma kuulsin Kölnis toimunust, siis jäi mul tõesti hing kinni, sest äh, tegemist on tõesti naistevastase seksismi erilise mõõtmega. Neid tegusid ei saa mitte kuidagi relativeerida ja me ei tohi äh, mitte ühelegi ohvrile äh, teha seda, et me kasutame seda arutelu ära mingitel teistel eesmärkidel, lihtsalt valimiskampaaniaks või notside ässituskõnes selline ähm, naiste põlgamine, mille juured ei ole mitte rahvuses, vaid patriarhaadis, me peame sellest räägima, rääkima, me peame rääkima sellest, et vaja on juriidiliselt vastutusele võtta äh, seksismi eest, et äh, seksuaalne ahistamine on väärtegu Saksamaal, et äh, naistel ei tohi olla hirmu pöörduda kohtusse oma piinajate vastu, et see ei tohi kunagi korduda, et politsei Äh, üritab silmi sulgeda, kui naiste vastu pannakse toime äh, kuritegusid, kui neid äh, ahistatakse, röövitakse või isegi vägistatakse. me peame lõpetama naistevastase vägivalla, see on väga suur ühiskondlik probleem. me kõik saame sellest aru, kõik liikmesriigid saavad sellest aru, seda ei tohi lihtsalt pisendada meil on vaja naiste äh, varjupaiku, meil on vaja programme kõigis liikmesriikides, poliitika ja ühiskond peavad äh, võrdõiguslikkust äh, ideena ja tegelikkusena kogema, sest et ainult nii on võimalik lõpetada naistevastane vägivald. aitäh, järgmisena saab sõna härra Ernest Urtasun üheks minutiks. mikrofon suur tänu, proua juhataja. see, mis juhtus Kölnis, on tõesti väga õudne. ning me tõepoolest peame kasutama kogu seaduse rangust sellel juhul tegelikult see arutelu ei tohi eh, praegu muutuda eh, rändajate vastaseks äh, aruteluks, sest et naiste vägivald on konkreetne Euroopa probleem ja seda on käsitletud ka mitmesugustes äh, soolise, äh, soolist küsimust käsitlevates raportites. Hispaanias on see probleem terav. näiteks äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on juba kaheksa naist surnud vägivalla tõttu, möödunud aastal oli see number viiskümmend kaks. me, hea järeldus oleks see, et meil oleks üks direktiiv, mis aitaks võidelda naistevastase vägivallaga. aitäh, järgmisena saab sõna proua Adinolfi üheks minutiks. suur tänu, juhataja, aitäh, volinik, e, minu arvates ei ole vastuvõetav see, et niisugune tähtis arutelu toimub nii hilja õhtul see, mis Saksamaal juhtus eh, ei ole mitte mingisugune eh, geide paraad. kasutati ära naisi. me eh, mõistame niisuguse praktika äärmiselt teravalt hukka. see ei ole tähtis, kas niisugune asi juhtub Euroopas, Aasias või Aafrikas mina igatahes ei loobu naiste õigustest. naised on võidelnud välja oma õigused suurte raskustega. komisjon peaks lõpetama eh, varjumise poliitilise korrektsuse vaikuse taha. ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Montel. Köln, Düsseldorf, äh, Stuttgart, Zürich, Hamburg ja nii edasi. igas äh, nendest linnadest äh, on, langesid sajad naised seksuaalse ahistamise ohvriks, mida panid toime rändajad. feministid on aga olnud vait. Nad ta on tauninud patriarhaalseid seksiste, aga äh, Marine Le Pen ja Prantsuse patrioodid on võtnud sõna. tulemus on see, et äh, Prantsuse rahvusrinne on kõige feministlikum äh, partei, sellepärast et nemad on olnud ainsana äh, selle massiivse ahistamise vastu Prantsusmaal ei ole mitte ükski partei enam naiste abordiõiguse vastu. patrioodid, keda ma esitan, esindan, on kõige parem kaitse massilise sisserände vastu. ja nüüd saab sõna proua Kalpelts pooleteiseks minutiks. proua juhataja, proua volinik, eeskätt mul on väga hea meel, et mul õnnestub sellel arutelul osaleda, kus arutatakse väga olulist küsimust, samas ma olen ka kurb, kuna sellise arutelu tekkimiseks pidid aset leidma nii kohutavad sündmused, millest ei julgeta isegi avalikult rääkida. nüüd on see vägivald jõudnud meie tagahoovidesse, see, mis varem tundus olevat kauge oht, võõras oht, aga nüüd on sündmused toime pandud meie enda pinnal noorte naiste vastu, sellist asja ei tohi lubada seda ei tohi lubada juhtuda, tuleb tegutseda vägivalla vastu, näidata üles siin nulltolerantsi, nendest asjadest ei tohi vaikida, nendest asjadest tuleb rääkida avalikult palju ning tõsiselt öelda, et tõsiselt keegi ütleb, et, et tüdrukud ei tohiks tänaval käia miniseelikutes, sellised väited on naiivsed need, kes selliseid asju väidavad, lihtsalt kompavad piire. kahjuks on see reaalsus. Euroopa kristlikus kultuuris on naisi austatud ja vägivalda me tolereerida ei saa. aitäh, sõna saab proua Moody. aitäh, president. ühinen kolleegidega siin kojas, mõistes hukka naistevastased rünnakud Euroopas. siiski naiste ahistamine ei alanud kolmekümne esimesel detsembril kaks tuhat viisteist, vaid kaks kuud varem toimus Oktoberfest, kus sajad naised andsid teada seksuaalsest ahistamisest ja tundub, et, et neiste naiste vastu eriti huvi ei tuntud. põhiõiguste amet aastal kaks tuhat neliteist juba andis teada, et kolmandik naisi on, on vägivalda kogenud. seega ahistamine, vägivald ei ole midagi uut. vägivald ja diskrimineerimine Euroopas eh, olid enne Kölni sündmusi, Kölnis ja mujal. mina olen alati sellise käitumise hukka mõistnud ja need, kes selliseid tegusid toime panevad ja ma olen uhke, et mina ja kolleegid oleme astunud praktilisi samme selleks, et selle probleemiga tegeleda. kõigile vaatamata kogu selle tegevuse käigus ei ole ma näinud neid äh, varem, kes nüüd kõige kõvemini karjuvad, nemad ei ole kunagi varem minu kõrval seisnud selleks, et võidelda naiste õiguste eest. olen siin eh, skeptiline UKIP-i ja eh, Prantsuse mm, Rahvusfrondi eh, ümberpöördumise suhtes mõistetakse pigem ja tahetakse rääkida vägivallast, kui et tunda naistele kaasa. võib-olla kutsutakse nüüd üles Ühendkuningriigi valitsust ratifitseerima Istanbuli konventsiooni, mis räägib naistevastasest vägivallast. ma elan selles ootuses, aga kuni see ei ole sündinud, siis töötame töötagem välja sellised poliitikad, mis kaitsevad naisi selle eest, et nad peaksid kogema vägivalda ükskõik millises vormis ja ükskõik, kes selle vägivallateo toime paneb. aitäh, proua Moodi. Äh, härra Juurek sooviks teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas te olete nõus vastama? <laughs> järgmine kõneleja on proua Ulrike Trebesius pooleteiseks minutiks aitäh, proua juhataja. Kölni sündmused ei ole kahjuks äh, üksikjuhtum. Äh, umbes kahekümnes Saksa linnas äh, toimusid sarnased rünnakud. nii-öelda ju-, ligi tantsimine, mida panevad tihti toime noored Aafrika mehed, äh, röövimised äh, ja isegi vägistamised tunduvad mõningates kohtades muutuma äh, kurvaks normaalsuseks ja Saksa ühiskond tundub sellega harjuvat. Al-, igapäevaelu on naiste jaoks juba muutunud, nemad on need, kes kohanevad, kui nad ei saa piisavat kaitset avalikus ruumis, nad väldivad avalikku ruume ja muudavad oma äh, käitumist. mõningates äh, linnades plaanitakse äh, Äh, juba ühistranspordis ka naiste vaguneid. kui Merkel ütles, et Saksamaa muutub äh, rände tulemusena, kas see oli see, mida ta mõtles, kas me tõesti tahame seda, et naistest saaksid jälle teise äh, klassi kodanikud? Saksamaa poliitika vaikib, pisendab ja tihti süüdistab Saksa politseid. Saksa politseil ei ole piisavalt personali ja kohati on ka nõutud, et nad ei tegeleks näiteks äh, pagulaste kuritegudega, kuna ei taheta õhutada viga. Poli-, kui poliitikud teevad halba poliitikat, siis ajakirjandus peab sellest rääkima. Euroopa Nõukogu on eelmisel nädalal nõudnud resolutsiooniga, et meediakanalid poliitilise korrektsuse huvides ei ähm, vaikiks ja me peaksime äh, samuti liituma selle resolutsiooniga Euroopa Parlamendis. järgmine kõneleja on proua Isas Kõnbar-, Bilbao Barandika, üheks minutiks palju tänu, juhataja. ahistamine, mis leidis aset vana-aasta õhtul erinevates linnades, ei ole midagi uut Euroopas. olukord võib muutuda, aga inimesed on veendunud, et, et et sellist asja ei tohi taluda, me peame investeerima võrdsusesse, tuleb mõista, et võrdsus ei puuduta midagi sellist, mis mõjutab ainult naisi, vaid tegemist on struktuurse probleemiga, mis mõjutab meid kõiki. Mm, rassistlikud äh, väljaütlemised on äh, väga ebaõnnestunud äh, kurjategijaid on ka eurooplaste seas. meil tuleb tegeleda tegeliku probleemiga ja suhtumisega, mis äh, toovad kaasa sellise vägivalla, sellise agressiooni. tuleb loobuda stereotüüpidest, harida inimesi ja sellel teel õnnestub meil ka olukorda parandada. aitäh ja minutiks saab sõna kolleeg Pimenta Lopes. aitäh, proua juhataja sündmused Kölnis on äh, ülimalt tõsised, seksuaalne vägivald naiste vastu, tundub, et see tegevus oli koordineeritud, organiseeritud äh, ja kõiki neid juhtumeid tuleb väga põhjalikult uurida, selleks et meil oleks äh, tõesti objektiivne analüüs, mida ei saaks ära kasutada paremäärmuslased enda huvides, enda huvide edendamiseks väideti, et äh, sisseränne ja, ja vägivald kui üldine, see ei ole omavahel seotud, tuleb keskenduda sellele, mis on äh, tegelik probleem, see mitteüllas seksuaalne vägivald naiste vastu, tuleb võidelda agressoritega ja võidelda äh, selliste, sellise suhtumise vastu, et naisi peetakse objektideks, kõigil on õigus äh, kaitsta oma väärikust ja Euroopas tuleb tagada täielik võrdsus. aitäh! härra Sebastian, teil on üks minut kõneaega. palju tänu, proua juhataja, austatud volinik. vastupidiselt teistele kolleegidele tahaksin rääkida Euroopa direktiivist. kas lõpuks teilt tuleb ometi direktiiv, mida on väga vaja? räägime siin äh, naistevastasest vägivallast äh, avalikus ruumis, aga vägivalda kogevad naised ka kodus ja selle on tekitanud patriarhaalne mõttemall, mõtteviis, ähm, süüdistatakse sisserändajaid, aga kui üks kolmest Euroopa naisest on soolist vägivalda kogenud, siis äh, on tegemist ju Euroopa probleemiga, häbiplekiga Euroopas. meil on ähm, stereotüübid välja kujunenud meedias, kuidas naisi kujust, kujutatakse, see kõik õhutab vägivalda. kas te kavatsete ometi midagi teha Euroopas, et võidelda naistevastase vägivalla vastu? ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna proua Metsola me oleme rääkinud väga palju sellest, mis juhtus Kölnis Euroopas, aga samal ajal eh, tekib foobia meie silme all, me peame sellele reageerima ja meie reaktsioon peab tulema meie süsteemi seest olgu tegemist siis naistega, olgu eh, tegemist eh, eh, usuvähemustega, kõik peavad tundma end ohutuna meie linnadest ja me peame hoopis tõsisemalt tegelema nendega, kes teistmoodi arvavad. Öelgem siis selgesõnaliselt, et ei ole mitte mingisugust kultuurilist vabandust eh, sellele, mis juhtus Kölnis, ei ole eh, kultuurilist vabandust eh, rassismile. Euroopa peab olema niisugune, kus inimesed saavad elada oma elu vabalt ja niisugune sõnum peab minema välja selle kohta, millised on Euroopa väärtused. kõikide õigused peavad olema tagatust aga kõige põhilisemad vabadused eh, peavad olema mm, kõikide jaoks kohustuslikud, ükstaskõik, kes nad ka ei oleks. aitäh ja nüüd saab sõna proua Post äh, kaheks minutiks. aitäh, proua juhataja. patriarhaalne fašism mul on hea meel, et äh, nüüd sellest äh, probleemist räägitakse, seksuaalsest ahistamisest äh, avalikus ruumis, et see on ka meie päevakorda jõudnud. ma tahaks rõhutada, et see ei ole ei uus nähtus või mingi nähtus, mis on piiratud mingite ähm, rahvuse piiride või mingi teatava usu piiriga, vaid äh, see on äh, probleem, mis esineb kogu maailmas. iga kolmas naine äh, see Euroopa Liidus on kogenud kas seksuaalvägivalda või füüsilist vägivalda. ja kõige hullemaks kohaks naise jaoks tihti on omaenda kodu, koduvägivalla tõttu, see on äh, väga oluline küsimus, mida me peame käsitlema. pool Euroopa Liidu elanikkonnast ei saa ennast oma kodus või avalikus ruumis turvaliselt tunda ja see on väga äh, oluline julgeolekupoliitiline probleem, me peame sellega tegelema, me peame selle lisama ka Euroopa Liidu julgeolekustrateegiasse. ja see on tõesti ja väga murettekitav ei ole mitte äh, nende ründajate taust, vaid see, et seksuaalset äh, rünnakut äh, äh, võib toime panna ükskõik kus. ja vägivald lähtub alati ükskõik millise taustaga meestest, me peame selle lõpetama, et me peame äh, tegelema selle teemaga ja Root-, nüüd lõpuks on see teema oluline. Rootsis viidi läbi üks kampaania nende ähm, nende äh, sündmuste tulemustena ja mina ei ole nendega nõus, nende ekstremistidega nõus, kes seda nüüd ära kasutavad. suur tänu, ütleb proua Gööling, ma tahan ühineda kõikide nende inimestega, kes mõidavad, mõistsid uh, hukka Kölnis toimunu, aga ma tahan öelda ka, et eh, ega siis eh, naistevastane vägivald ei ole uus asi ma räägin sellest, mida ma tegin juba nelikümmend aastat tagasi, seitsmekümnendatel aastatel, kui ma äh, olin tudeng. selle liikumise nimi oli Võta endale tagasi öö e, meie eesmärk oli see, et naised võiksid minna õhtul välja nii, nagu nad tahavad ja ilma, et neid äh, siis äh, keegi ahistaks. ma räägin praegu Ühendkuningriigist muidugi, aga Äh, tol ajal, nelikümmend aastat tagasi ei olnud, ei olnud üldse islamiste kusagil. mehed lihtsalt ei äh, lasknud naistel käituda normaalselt ja elada oma elu normaalselt. ja väga õudne, et me oleme ikka täpselt samas olukorras tänasel päeval ja ma arvan, et võib, ma, ma loodan, et Kölni õppetund äh, aitab meil seekord muuta meie elu aitäh ja järgmine kõneleja on proua Forenza üheks minutiks. Grazie, president. suur tänu, juhataja. mulle tundub, et Kölni et Kölni sündmusi tuleb vaadata solidaarsuse põhjal, tuleb mm, arvestada kõiki faktoreid, mis viisid selleni, et eh, naisi ahistati, see peab olema mm, meile lähtekohaks. tõeline poliitika, eh, meil peab olema tõeline poliitika naistevastase vägivalla suhtes. alguspunktiks peab olema see, et iga naine eh, saab endale täieliku enesemääramise. aga Eh, Euroopas, isegi Euroopas on veel rääkida, on siiamaani raske rääkida naiste täielikust enesemääramisest. naisi käsitletakse objektidena ja eh, neid kasutatakse ära, nad on eh, mitmesugustes kampaaniates kasutatud objektidena, nii nagu siin on öeldud ka eelnevalt. meil ei ole vaja, et oleksid ristiisad e- ega armee, mis meid kaitseks aitäh ja nüüd saab sõna härra Puhhar. vabas Euroopas peavad naised ka öösel avalikus ruumis hirmuta liikuda saama ja paljudes kohtades see enam nii ei ole, et see on täiesti skandaalne. süüdi on äh, ühelt poolt liiga, liiga leebe seksuaalkuritegude ähm, õigus, kus vägistajad tihti pääsevad väga väikeste karistustega, aga oluline on ka see, et Saksamaal on ühe äh, aasta jooksul tulnud üks miljon uut inimest ja rohkema hulga inimeste jaoks on vaja ka rohkem politseinikke igal külal on oma külapolitseinik, igal väikelinnal on oma politseijaoskond ja Saksamaal ei ole politseinike arvu suurendatud, vaid vastupidi, politseinike arv on vähenenud ja see ei saa hästi minna. minu arvamus on, et mitte politsei president ei oleks pidanud tagasi astuma, vaid äh, siseminister ja äh, ja äh, sam-, samuti oleksid pidanud tagasi astuma naaberriikide, naaberliidumaade äh, äh, siseministrid. aitäh ja nüüd saab sõna härra Zver. aitäh. suur tänu. aitäh, ma pean kõigepealt rääkima selle arutelu pealkirjast, miks me ei räägi millestki, mis tõesti on toimunud, tegemist on konkreetse vägivallaga ühes konkreetses kohas, mida panid toime konkreetsed inimesed, miks me räägime siin äh, seksuaalsest äh, ahistamisest naiste äh, avalikus ruumis, loomulikult kavatsus on hea, vaja on teha kõike, mis võimalik selleks, et see, mis Kölnis ja mujal toimus, ei Äh, korduks. see naistevastane vägivald Kölnis ei olnud ju juhuslik sündmus. tegemist oli rünnakuga meie süsteemi vastu. me peame olema kindlakäelised, me peame olema ähm, kindlameelsed selles osas, mida me tahame äh, teha, mitte keegi ei äh, sunni meid muutma meie elustiili, teistmoodi mõtlema ja ma küsin, et miks paljud naised ja paljud vabaühendused ei ole mitte midagi öelnud, miks nad on vait olnud selle kohta? Nad on võib-olla isegi üritanud tähelepanu mujale juhtida ähm, ma arvan, et äh, jäeti kasutada, kasutamata võimalus äh, tõesti ausalt rääkida sellest, mis toimus. aitäh ja järgmine on proua Tomašitš üheks minutiks. seksuaalne uznimiravanje ja nasilje nad ženama. suur tänu, juhataja. seksuaalne ahistamine ja naistevastane vägivald on alati vastuvõetamatu, sellele tuleb karmilt vastu astuda aga kui niisugused asjad juhtuvad inimeste kodus, siis on väga raske eh, sellele reageerida, sellepärast et eh, vägivallast ei räägita. aga kui eh, niisugused asjad juhtuvad avalikus ruumis, siis ei ole sellele mitte mingist õigustust. me peame sellel, sel teemal rääkima ja selle põhjuseks on sisserändajate mitteintegratsioon, kes tulevad hoopis teistsugusest kultuuritaustast ja sellest vaadatakse mööda poliitilise eh, korrektsuse nimel, aga see on täiesti vastuvõetamatu. niisugused asjad tuleb välja juurida. see eh, puudutab kõikide suhtes, et vägivalda ei tohi olla, see puudutab nii sisserändajaid kui eh, teisi mm, migrante jah, ja nüüd saab sõna üheks minutiks härra Ekk äh, aitäh, äh, ma loomulikult äh, mõistan hukka Kölmis toimunu ja uusaasta öö tekitab jälle küsimuse, et kuidas kaitsta naisi seksuaalsete rünnakute eest, sellepärast et nelikümmend protsenti naistest Saksamaal pärast kuueteistkümnendat eluaastat langevad seksuaalvägivalla või füüsilise vägivalla ohvriks, aga kui nüüd selliseid äh, seoseid luuakse, siis see on väga vastik. me ei tohi lubada seda, et ähm, AfD ja teised parempoolsed parteid ja natsistlikud parteid seda oma propaganda jaoks ära kasuta-, äh, kasutavad. me ei tohi lubada seda, et õhutatakse vaenu äh, rändajate vastu ja tehakse nägu, nagu seksuaalvägivald oleks midagi muu, uut meie jaoks. me ei tohi inimesi kõiki inimesi kahtlustada sellepärast, et nad on pärit Lähis-Idast või Põhja-Aafrikast. loomulikult meil on vaja ühiskonda ilma rassismi, seksualiseeritud vägivalla ja rassismita, aga ähm, me ei tohi seejuures äh, muutuda ähm, võõra vihkajateks, see tõesti oleks Euroopa jaoks väga kahjulik. aitäh ja nüüd saab sõna pooleteiseks minutiks proua Zaborska. tänan, pani predsednička, pani komissarka aitäh, proua juhataja, austatud proua volinik. üheks Euroopa Liidu põhiväärtuseks on inimväärikus, inimväärikuse austamine iga isiku puhul, on ta siis mees või naine, laps. see ei ole Euroopa kultuuritraditsiooni küsimus, vaid see on õiguslik eelõigus, teise inimese väärikuse ohustamine tuleb hukka mõista ning äh, see peab pälvima karistuse, eriti kui ohvrid on naised. ei ole mõtet, kas, äh, ei ole vahet, kas vägivalla toime pannud äh, isik on Euroopa Liidu liikmesriik, sisserändaja või pagulane. Genfi konventsioon annab võimaluse sisserändaja tagasi saada, saata olukorras, kus sisserändaja on toime pannud raske kuriteo olen veendunud, et kõik naise väärikuse vastased vägivallaaktid on tõsised kuriteod, sõltumata sellest, kes on sellise vägivallaakti toimepanija. olukorras, kus me seisame silmitsi rändekriisiga Euroopas, tuleb selliseid tegusid, mida sisserändajad toime panevad, käsitleda kui julgeolekuohtu. seetõttu kutsun üles liikmesriike muutma oma seadusandlus selleks, et oleks võimalik kaitsta kõikide Euroopas elavate isikute inimväärikust. ja üheks minutiks saab sõna härra Juurak. aitäh, härra proua juhataja, see, mis toimus Kölnis, oli kohutav, aga see näitab äh, seda, mis äh, kahjuks äh, toimub paljudes kohtades. ma lootsin tõsist arutelu, aga see, mida ma siin saalis äh, kuulen, on vääritu nagu selline käitumine naiste suhtes on vääritu. tihti on asjad nii, et naiste alandamine kuuldub igipäeva, igapäevaellu. paljud ütlevad, et see, mis toimus Kölnis, ei ole midagi üllatavat. see ei ole põhjus pidada erilist arut-, eraldi arutelu täna õhtul. mul on ka küsimus Euroopa Komisjonile. kas te saate üheselt hukka mõista selle, et politsei ei edastanud teavet poliitilistel põhjustel? Euroopa Liidu äh, äh, aluslep-, toimimise lepingus kaks äh, on ju kirjas, et see ei tohiks nii olla. aitäh ja nüüd saab sõna härra Urban Crespo üheks minutiks. aitäh, austatud kolleegid. seksuaalse ahistamise vastane võitlus, naistevastase vägivalla vastu võitlemine peaks olema meie esmane prioriteet. vastasel korral on tänane arutelu täielik, täielikult tühine, me peaksime rääkima naistevastase vägivalla aluspõhjustest. vägivalla ei määratle ära kellegi päritolu või majanduslik äh, olukord, vaid selle määrab ära selline machokultuur, mis on meie ühiskonnas juurdunud ja paremäärmuslased, äh, nii nagu me kuulsime, püüavad süüdistada kõiges sisserändajaid, pagulasi selleks, et, et endale hääli juurde võita, endale populaarsust juurde võita. Nad ei teinud mitte midagi siis, kui Euroopa mehed on kasutanud vägivalla naiste vastu ja see kõik on toimunud meie väga tsiviilses ühiskonnas. me peame tõesti tegema tööd selleks, et sõnadest saaksid ka teod ja midagi muutuks järgmine kõneleja on proua šojdrova pooleteiseks minutiks. aitäh proua juhataja lugupeetud kolleegid ma võitlen naistevastase vägivalla vastu mitte sellepärast et ma oleksin feminist vaid sellepärast et inimväärikuse kaitse on meie kristlike demokraatide jaoks ähm, prioriteet ka Euroopa Parlamendis. me teame kahjuks, et naistevastane vägivald ei ole uus nähtus äh, nagu juba on öeldud, kolmkümmend protsenti naistest puutuvad äh, elu jooksul kokku vägivallaga, aga selle arutelu ajendiks oli pretsedenditu rünnak, pretsedenditud rünnakud Kölnis uusaasta ööl, mida panid toime äh, pagulased ja rändajad, me ootame seda, et pagulased näitavad tänulikkust ja me ei saa kahjuks alahinnata julgeolekuriske ilmneb, et vaja on võtta julg-, täiendavaid julgeolekumeetmeid. loomulikult äh, selline rünnak äh, suurendab äh, pahameelt pagulaste vastu ja me ei saa seda probleemi maha vaikida. me peame olema teadlikud riskidest, mida kujutab endast äh, see, kui koos on väga suur hulk inimesi, kes on pärit väga teistsugusest keskkonnast ja meie liikmesriigid ning komisjon peame reageerima äh, sellega, et me võtame äh, tugevamaid julgeolekumeetmeid. aitäh ja järgmine kõneleja on härra Jussi All-, Hallaaho üheks minutiks. vana aasta õhtul Kölnis äh, juhtusid kohutavalt sündmused ka mujal linnades niimoodi, et isegi meedia ja vasakpoolsed ei suutnud seda ignoreerida, aga ärgem teeselgem, et tegemist on millegi uuega, ei ole. aastakümneid on ehm, Lähis-Ida, Põhja-Aafrika sisserändajad ehm, olnud väga prominentsel kohal vägivallakuritegudes Euroopas. muutunud on vaid arvud meie lähenemisviis selle probleemile on samuti väga naiivne, kui me usume, et, et neid noori mehi tuleb saata kooli, et neid õpetada, millised on meie väärtused, et siis nad loobuvad oma seisukohtadest ja neist saavad kenad Euroopa sotsiaaldemokraadid. seda ei juhtu. kui Lähis-Idast tuua inimesed Euroopasse, siis nad tulevad siia koos oma Lähis-Ida mõtteviisiga. kas need noored mehed äh, käitusid äh, niimoodi äh, sellepärast, et nad ei teadnud, kuidas tuleb käituda, ei. Nad äh, lihtsalt tahtsid näidata, kes on avalikus ruumis peremehed. aitäh ja üheks pooleteiseks minutiks saab sõna härra Šogor is.... naistevastane vägivald Euroopas ei ole kuritegu, mida on toime pannud ainult sisserändajad. kahjuks igal aastal paljud Euroopa naised kogevad vägivalda. põhiõiguste ameti uuring näitas, et Euroopas on kolmandik naisi kogenud vägivalda ja e, kaheteistkümne kuu jooksul oli väga suur protsent kogenud seksuaalset vägivalda. ei saa eitada, et et, et just sisserändajad olid need, kes ründasid äh, massiliselt naisi Kölnis. sel korral ei toimunud see rünnak äh, salajas, vaid, äh, vaid avalikkuses, alavääristades naisi, näidates, et nemad võivad käituda, nagu nad tahavad Euroopas. ei tohi ala lihtsalt pisendada neid sündmusi, mis toimusid Kölnis. me peame hea seisma selle eest, et nendega te,, nendele tegudele järgneks karistus ja et äh, varjupaika ei antaks nendele, äh, kes, äh, kes tõesti seda ei vääri, vaid et varjupaika antakse nendele, kes tõesti sõja eest põgenevad. tuleb see vägivallaspiraal murda kui vastuvõtvad riigid soovivad varjupaiga taotlejad integreerida, siis tuleb eh, tõesti õpetada sisserändajatele Euroopa põhiväärtusi. aitäh ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna proua Švitsa. Prema jednoj anketi koja je provedena u Londonu 2012. godine... Suur tänu! E, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal viidi Londonist läbi uuring ja üks kolmandik naisi ütles, et nad aasta jooksul kogusid, kogesid ehm, ahistamist. oli selliseid juhtumeid, kus eh, naised ka kartsid tänaval kõndida, sellepärast et üks viiendik nendest eh, langes ahistamise ohvriks tänaval. E, ahistamist juhtub koolis, töökohtadel, eh, siis kui tegeldakse spordiga, vabal ajal see arutelu sai alguse küll nii e, sündmustest, aga me lihtsalt ei või lubada, et vabas maailmas, et meie e, naised ja tüdrukud ei või avalikus ruumis vabalt liikuda. E, igasugune naistevastane vägivald peab olema kriminaalkuritegu ja e, need inimesed, kes selliseid tegusid korda saatavad, tuleb võtta vastutusele seaduse täie rängusega. meie e, ei tohi nüüd kõiki ühte patta panna ja mõista hukka need, kes Euroopasse tulid. parem, on parem, kui me selle teema käsitlemisel e, väldime üldistusi ütleme, et ainult selliseid tegusid saadavad korda inimesed, kes tulevad mujalt ja viimasena kõnelejate nimekirjas enne vaba mikrofoni vooru on proua Peeter pooleteiseks minutiks äh, nimekirjas. suur tänu e, igasugune vägivald tuleb hukka mõista, sellel ei ole mitte mingisugust õigustust. kahjuks e, langevad e, naised rohkem vägivalla ohvriks, eriti seksuaalse vägivalla ohvriks me peame rääkima sellest, kuidas liikmesriigid kaitsevad naisi vägivalla eest. Need kohutavad sündmused, mis juhtusid Kölnis, eh, tõid niisuguse teema eh, mm, päevavalgele väga selgelt, aga me ei tohi mõista hukka kõiki eh, sisserändajaid, kõiki migrante sest niisugust vägivalda ei saada korda ainult mitte ehm, välja, sisserändajad. Euroopa Liit on eh, väärtuste liit ning peab kaitsma naiste väärikust. Eh, vaba Euroopa Liit kaitseb eh, kõikide inimeste põhiõigusi, ka naiste põhiõigusi ja niisugused väärtused peavad olema prevaleerivad kõikidele, kes peavad Euroopat oma koduks. Euroopa eh, väärtustest kinnipidamine on eelduseks selleks, et üldse Euroopast elada saab. see on ka eh, kultuuridevahelise dialoogi ja eh, integratsiooni aluseks. ja nüüd vaba mikrofoni voor. meil on ainult neli kõnelejat ja esimesena saab sõna proua Pirko Ruohonen Lerner. Kiitos, arvoisa puhemies. suur tänu, proua juhataja. üksinda pimedas niimoodi käivad naised jooksmas mm, ja nad ei karda. me hindame väga kõrgelt Euroopa väärtusi ja praegusel hetkel seisavad nad silmitsi tõsiste probleemidega, aga me tahame, et meie väärtused jääksid kehtima. ka seksuaalvabadus on üks väärtustest, mida me tahame säilitada. paljudes totalitaarsetes režiimides on see probleem, äh, naiste seksuaalsus, homoseksuaalsus, need on tabud ning ähm, selle tõttu tekivad pinged ning need eh, plahvatavad kusagil mujal Helsingis ja Kölnis, aga me peame inimesi kaitsma, igatahes selles eh, vallas on väga palju veel teha. aitäh, järgmine kõneleja on proua Lydia Senra-Rodriguez. Obrigada, presidenta. E, e kõnelejal ei ole mikrofoni. Eh, naistevastane agressioon tuleneb meie ühiskonna domineerivast patriaal, patriarhaalsusest. igasugune vägivald tuleb hukka mõista, seda tuleb karistada. rohkem kui pooled Euroopa koda, naised on eh, hirmul, nad on väga jubedates olukordades. eriti kui tegemist on füüsilise või seksuaalse agressiooniga. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal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 ja viissada viiskümmend seitse naist Hispaanias eh, said eh, surma eh, vägivalla tõttu, seksuaalse vägivalla tõttu Hispaanias. juba sel aastal ühe kuu jooksul on surma saanud kaheksa inimest. nii et tõepoolest siis seal tegeldada macho, macho ilmingutega. aitäh ja järgmine kõneleja on härra Notis Marias. Evharisto kirja proedre η σεξουαλική παρενόχληση και η βία κατά των. Suur tänu. Seksuaalne ahistamine, naistevastane vägivald on äh, kogu aeg olemas, aga nüüd oli kriis. me nägime, äh, kuidas massiliselt ahistati naisi Kölnis ja äh, teokordasaatjad olid Põhja-Aafrikast pärit, olid araablased see oli vägivald äh, nii naiste vastu kui proua Merkeli rändepoliitika vastu. kuidas äh, integreeruda äh, Euroopasse, kui äh, toimuvad niisugused teod? aga peab ütlema, et naiste vägivald on laiem, see ei pea kinni piiridest, eriti siis, kui rakendatakse kasit-, kasinusmeetmeid, suureneb naistevastane vägivald ja nende ja ebavõrdsus. Gracias y ahora como es la última oradora de la noche cambio al castellano y va a ser la señora Tania González Peñas por un minuto. ja nüüd saab sõna proua González Peñas üheks minutiks. Gracias presidenta. Una... suur tänu üks kolmest naisest Euroopa Liidus on olnud ohver eh, ükstaskõik millise füüsilise või seksuaalse agressiooniga siis tegemust ka ei ole. see on statistika kahe tuhande viieteistkümnendast aastast ja eh, sel aastal on juba üksteist naist surma saanud me peame võitlema ka seksikaubandusega Euroopas, see on tõsine probleem see on probleem ka meie kojas. see, mis juhtus naistega Kölnis vana-aasta õhtul, on midagi niisugust, mis ei ole seotud rahvusega e, islamofoobid e, praegu e, poseerivad ja näitavad ennast kangelastena, aga niimoodi ei pea asi olema, me oleme alati seisnud naiste õigustest ja me tahame võidelda eh, macho ilmingutega. me peame stereotüüpide vastu välja astuma. ja nüüd lõpetuseks saab sõna proua volinik Corinna Cretu. austatud saadikud, tänane arutelu on olnud väga kasulik ma olen väga tänulik teile selle eest, et te tõite välja vajaduse lõpetada seksuaalne ahistamine ja naistevastane vägivald. tean väga hästi, kui innukalt te siin Euroopa Parlamendis võitlete naiste väärikuse eest, naiste õiguste eest, sealhulgas nende õiguste eest tööturul, poliitilises elus ja on äh, kurb tõesti öelda, et nüüd me oleme hakanud rääkima vägivallast. me ei räägi enam äh, sellest, et puudub austus. nii nagu te kõik siin rääkisite, ei ole võimalik silmi sulgeda vägivalla eest, nii nagu ei saa silmi sulgeda nende sündmuste eest, mis leidsid aset Kölnis või mujalgi Euroopas või maailmas. seetõttu eh, see arutelu eh, peaks olema oluliseks signaaliks kogu Euroopale aga nii, nagu ma ütlesin sissejuhatavas sõnavõtus, liikmesriigid äh, lähimuspõhimõttest äh, lähtuvalt peaksid olema esirinnas, tagamaks äh, avaliku julgeoleku ja korra ning võtma endale kohustuse, mis nendel lasub, kuna Euroopa Liidu aluslepingutes ei ole pädevust meile antud avaliku julgeoleku ja korra eest. loomulikult, nagu te teate, Euroopa Liit on kiitnud heaks mitmeid õigusakte, millega sätestatakse ühised eeskirjad selle kohta, kuidas kaitsta ja toetada kuriteo ohvreid ja ma olen kindel, et kolleeg Jurva eh, räägib nendest eh, põhjalikumalt, meil on olemas ka horisontaalne õigusakt eh, kuriteo ohvrite kaitsmiseks ja erilist tähelepanu pööratakse soopõhise vägivalla ohvritele ja kaitsemeetmetele. Euroopa Komisjon hetkel keskendub olemasoleva seadusandluse rakendamisele, jõustamisele, meil on kuriteo ohvrite direktiiv, komisjon loomulikult hoiab silma peal sellel, kuidas liikmesriigid selle õigusakti üle võtavad, enne kui jätkumeetmeid välja töötab. senini üksteist liikmesriiki ei ole teavitanud komisjoni rakendusmeetmetest. siiski tahaksin teile anda teada, et nõustun teiega selles osas, et me peame kindlalt mõistma hukka vägivallateod Euroopas ja kurjategijad kohtu alla andma meie võrdsuse ja põhiõiguste väärtused peavad muutuma reaalsuseks kõigile, kes elavad Euroopa pinnal, sõltumata nende traditsioonidest, kultuurist, usust. mitte miski ei õigusta vägivalda. mitte miski ei õigusta seda, et liikmesriigid ei täida oma kohustusi ennetamaks ja võitlemaks vägivalla vastu ja selleks, et kurjategijad kohtu alla anda. aitäh, proua volinik, sellega on arutelu lõppenud.